inspektsioonide puudumine teeb harrastuskalastuses seda, seda keeru-, keerukamaks. hääletamine toimub homme, aitäh. järgmiseks on meil äh, päevakorras Cornelis Visseri raport kalavarude kaitse tehniliste meetmete abil. raportööri asendab proua Fraga STV-s, kellel on nüüd neljaks minutiks sõna. aitäh, härra president sooviksin tänada mitte kohal olevat raportööri, kes on vaadanud äh, problemaatilisi küsimusi komisjoni ettepanekus. üks puudutab äh, tsoonide kaupa reguleerimist, äh, kuigi tegemist on ühtse poliitika võtmeosadega. tehnilises mõttes on see lähenemine mõistetav, aga siin me peame käituma äärmiselt ettevaatlikult ja kindlustama, et reg-, regionaalsed aspektid puudutavad ainult tehniliste aspektide ja rakendussätetega, äh, sest et raamelemendid, mis äh, loovad miinimumstandardid, seotakse nüüd äh, üha suureneva pöördumisega komitoloogia poole. arvan, et komisjon kasutab seda sellepärast, et nad ei ole valmis kaasotsustust äh, rakendama ja mis puudutab just ühtse kalanduspoliitika tulevaste reformi. see on ühtne poliitika, see tähendab seda, et me peame väga hoolikalt äh, uurima võimalikku taasnatsionaliseerimist või üha suurenevat territorialiseerimist sellistes valdkondades, mis peaksid, mida peaksid katma ühtsed standardid, mis takistaksid diskrimineerimise erinevate liikmesriikide laevastike vahel. loomulikult peaks siin puudutama äh, miinimumstandardeid, nendega peaks tegelema liikmesriigi tasandil, aga see peaks siis olema miinimum, aga mis puudutab võrgus ilmuse suurust või äh, kalavarude koguseid, äh, nendega peaksid tegelema nõukogu ja parlament kui, ja kui vaadata kalanduskomisjoni poolt tulnud mõningaid muudatusettepanekuid, nad üritavad kindlustada, et komitoloogia puhul piirdutakse ainult detailsete tehniliste aspektidega, kindlustades, et nõukogu uuriks mittekalastamise perioode, võrgusilmuse suurusi, kalade tagasi, mere tagasiheitmist, kõikide nende asjadega peaks tegelema ühenduse tasandil ja siin peaksid olema miinimumreeglid, mis kehtiksid igal pool Euroopas. ainuke ühenduse aspekt sellises ühenduse poliitika on turu ligipääs, sest tegelikult halduse aspektid ja ka inspektsioonid jätavad sellist manöör-, manööverdamisruumi, mida liikmesriigid kasutavad ainult selleks, et oma enda laevastikule kasu tuua ja karistada teiste liikmesriikide laevastikke komisjoni eh, soovib te teha kontrolli homogeenseks, aga eh, me ei näe, et eh, ülejäänud lähenemisega saavutatakse midagi muud kui aspektide fragmenteerimist. mulle tundub, et see seab ohtu kogu ühtse kalanduspoliitika, arvestades, et aastal kaks tuhat kaksteist on siin oodata väga suurt reformi. mis puudutab ühtse võrgu mõtet, siis eh, mulle tundub, et parlament on komisjonile hea pääsetee siin pakkunud, vaadates, eh, millal selline süsteem võiks saada võimalikuks, et eh, pardal võiks olla rohkem kui üks võrk. komisjon peaks siin tõesti huvi üles näitama, sest et kalanduskomisjonis oli see äärmiselt oluline teema, see on oluline teema ka kalandussektori jaoks üldiselt. aitäh sõna andmast! aitäh, härra president, ma tahaksin tänada ah, äh, siis raportööri selle töö tehtud, see on väga tehniline, äh, tehniline küsimus, see on kalavarude kaitse tehnilised meetmed, mida siin arutatakse ühenduse seadusandluse meetmed on erinevates määrustes, üheksakümne kaheksanda aasta määrus tehniliste meetmete kohta Atlandil ja Põhjameres ning veel teised määrused, mis puudutavad tehnilisi meetmeid. praegused reeglid on mõnel juhul väga keerulised ning väga raske on neid rakendada komisjon võttis vastu ettepaneku uute, äh, uute tehniliste meetmete vastuvõtmise eelmise aasta juunis. Äh, e, äh, fraktsioon, grupis tahetakse panna need reeglid siis ühte määrusesse. ettepanek loodab lihtsustada ning ühtlustada erinevaid reegleid. erilist tähelepanu on pööratud eh, siis laeval läbi viidavat inspekteerimist. samuti on mõned lisareeglid, mis puudutavad eh, tavalis-, tagasilaskmist ning eh, reegleid, mida juba rakendatakse Põhjameres. on te-, on ettepanekuid uuteks reegliteks, samuti on ettepanekuid äh, komitoloogiaks, selleks see uus lähenemine, seda ei toeta, seda ei toetada rak-, raportis erinevad muudatusettepanekud. komisjon eriti eh, ühtse kalanduspoliitika raames eh, rõhutab neid muudatusettepanekuid, samuti me tahame seda, et et komitoloogia komisjon on valmis seda võimalust uurima, mis tähendab seda, et kui rii-, piirkondlike tehniliste reeglite puhul säilitatakse komitoloogiat, siis see on, see võib olla juhul, kui teema on poliitiline. komisjon võib osaliselt äh, muudatust kaks ja kolm aktsepteerida ning äh, eriti kui me räägime kalade miinimum piiri, miinimumsuurusest. komisjoni ettepanek on te,, te, teeb ettepaneku uuteks äh, reegliteks äh, siis selleks, et äh, viia sisse uued reeglid, selleks, et või oluline on vette tagasiastumine vähendamine ning selle tõttu komisjon ei saa aktsepteerida neli, viis ja kakskümmend üks ja kakskümmend neli, kakskümmend kolm muudatusettepanekut. lisaks sellele, et me võime mõelda äh, siis osaliselt mõnda muudatusettepanekut, me peame uurima täpsemalt äh, rakendusmääruse inspekteerimise puhul äh, äh, komisjon ütleb seda, et äh, reeglid tuleks rakendada elamuses kalanduses Euroopa Liidus. teatud kalandussektor puhul on, on võimalik arvestada teisi kriteeriume või, või rakendada erandeid. teised, komisjoni ettepaneku teised aspektid on tehnilised, see näiteks Atlandil juhtuvate, äh, kasutavate kalastusvahendite küsimus. me oleme teinud ettepanekuid muudatuseks, kuid ma pean rõhutama seda, et muudatus kaheksa, üheksa, kümme, kaksteist, kolmteist, neliteist, viisteist, kuusteist ja kakskümmend kahe puhul mul on teatud reservatsioonid. seda on lihtsustatud, neid, seda, neid sätteid võrreldes sellega, mis äh, me arvasime, meis kaheksateist, üheksateist muudatust me ei aktsepteeri, kuna neid juba, neid eh, põhimõtteid juba rakendatakse. Eh, eh, ma võin toetada muudatust kakskümmend seitse ning seetõttu, kui uusi tehnilisi meetmeid rakendatakse, kui nähtakse ette ajavahemik kalalaevastike vastavusse viimiseks. ning äh, ma tahaksin tänada siis selle ettepanekuga tehtud töö eest. aitäh, nüüd äh, härra Kasaka. aitäh, härra president, lubage mul tänada komisjoni selle seadusloome algatuse eest raportööri, keda esindas teine inimene täna, tahaksin samuti tänada on tõsi, et see oli vaja, vajalik, et teatud lihtsustus äh, seadus, selles valdkonnas seaduses äh, oleks äh, kiiresti sisse viidud. kaks valdkonda, kõigepealt et tagasilaskmised, viis, kuidas me siin toimime ke, keelustades põhimõtteliselt selle äh, ja teiseks, rangemate standardite aktsepteerimine. igasuguse laevastiku puhul need on olulised ja me tahame, need on, need on vajalikud, kui me tahame reformida ühtset kalanduspoliitikat vaba mikrofon ainult proua Toil. aitäh, härra president. ma tervitan neid meetmeid, mis peaks vähendama kahju ökosüsteemidele. me tahame, et oleks, et oleks äh, vähendatud äh, tagasilaskmine ning see küsimus peame tegema. kalavarud on meie tugevuse osa, kuid on ka keerukus, kui me anname välja seadusandluse sellise, igal ajal on oma keerukus ning osapooled peavad olema võimelised äh, võimelised tegutsema selles valdkonnas, see on meie viimane debatt, ma tahaksin tänada komisjoni ja volinikku, et te olete andnud oma parima ja kõik oma teadmised ja tähelepanu sellele diskussioonile, et te olite alati meie jaoks kättesaadavad, me hindame seda ning, ning suur tänu teile see, teie pühendumise eest. suur tänu, sõna härra volinikule, suur tänu, härra president, tahan tänada ka proua Davis nende lahke, proua Doyle'i nende lahkete sõnade eest. tahaksin öelda seda, et selle määrusega seoses, nagu juba alguses ütlesin, komitee menetlus on suunatud praeguse keeruka süsteemi lihtsustamisele, mis puudutab neid väga tehnilisi teemasid, kuid möönan, et meil peab olema paigas menetlus selleks, mis võimaldaks meil nõukogude tas-, nõukogu tasandil küsimusi tõstatada, kui see on piisavalt olulise poliitilise tähtsusega. juba rääkisin kalade vette tagasilaskmisest, eriti mis puudutab siis Põhjamere tursavarude taastamise plaani ja selle raames toimuvat. meil on selles kavandatud ettepanekuid aastaks kaks tuhat kümme ning ma loodan, et me võtame selle teema tervikuna ette ühise kalanduspoliitika reformi raames ning ma loodan, et üldine, lõpptulemuseks saab olemagi vete tagasilaskmise keelustamine ja kaotamine. tahan omalt pooltki tänada äh, parlamendiliikmeid ja eriti kalanduspoliitik-, kalanduskomisjoni äh, selle suurepärase töö eest, mida nad on selle tundliku ja vahetevahel ka poliitiliselt vastuolusid tekitava teema puhul ellu viinud. proua voli-, proua raportöör. tänan, mina tahaksin tõstatada volinikuga äh, ühe küsimuse seoses komitee menetlusega, et komisjon on valmis uuesti vaatama seda küsimust, see on väga hea, sellepärast et meie aruteludes tuli selgesti välja, et me ei ole nõus komisjoni soovidega selles äh, plaanis, eriti võttes arvesse, mida ütleb selle kohta roheline raamat ühise kalanduspoliitika reformimise kohta. seda põhjendatakse rohelises raamatus ja kasutatakse komitee menetlust väga palju, aga kui kaasotsustusmenetlus äh, saab olema meil üha enam kasutusel, siis ka parlamendi kaasotsustusmenetluseks kaasamine võib ju siin aeglustada. aga parlament aeglustada siin küll ei taha seadusandlike aktide vastuvõtmist aga vahetevahel eh, on asi nii, et komisjon ise tuleb väga hilja oma ettepanekutega välja ma saan aru nagu seda, mis volinik ütles, tegemist on väga tehnilise määrusega ja seal on asju, mida peaks komitee menetluse kaudu lahendama ja mida ei peaks nõukogu tasemel käsitlema. aga ma kardan, et ei, vahetevahel ei lange meie arvamus sellest, mida tehnilised üksikasjad tähendavad kokku. ja lõpetuseks tahan öelda, ja ma ei ole ju tegelikult isegi raportöör selles küsimuses, jälle see ühe võrgu küsimus. meil on kalanduskomisjonis sellest arutelu olnud ja arvestades seda, oli selge, et te tahate seda kasutada rohkem inspekteerimise jaoks, sellepärast et kui on ainult üks võrk, siis on ju lihtsam kontrollida, aga teatud kalandus, kalapüügi puhul on, tekitab see väga mitmesuguseid probleeme, nagu te isegi teate, ei maksaks nüüd liigseid piiranguid seada, kui ei ole tarvis alati niisuguseid piiranguid seada. suur tänu, arut-, hääletus toimub homme keskpäeval, arutelu on lõppenud, nüüd on meil järele jäänud veel tänaseks kuus raportit ja ma tahaksin ikka enne südaööd valmis saada, see tähendab seda, et iga raporti jaoks on ette nähtud kümme minutit, ma arvan, et see on päris mõistlik.